suguelundite moonutamisest praegu, nii et, et teil on võimalik seda arutelu siin jälgida, tere tulemast, aga nüüd proua Koratsa, annan teile sõna. aitäh, äh, volinik Füüle, mul on väga hea meel, et me täna ühendame jõud äh, sõltumata oma poliitilistest vaadetest, me kutsume kõik jõuliselt üles tegema lõppu sellisele barbaarsele tavale nagu naiste suguelundite moonutamine. samuti tervitan seda, et komisjon on tõesti eh, valmis midagi selles valdkonnas ära tegema. Eh, kõik juba mainisid neid eh, arve, miljonid tütarlapsed, põhimõtteliselt lapsed ja nagu siin juba öeldi, see tava, seda tava praktiseeritakse ka Euroopas, pool miljonit naist ja tütarlast on ohus niisiis kindlasti tuleb seda vaadelda kui naistevastast vägivalda, kui laste kuritarvitamist ja seda tegevust tuleb kriminaliseerida. kutsun liikmesriiki üles käsitlema suguelundide moonutamist kui kuritegu ning pöörama rohkem tähelepanu nii ennetamisele kui ka süüdlaste karistamisele iga kord, kui me sellest räägime, siis öeldakse, et Euroopa suhtub meile äh, patronis-, meisse patroniseerivalt, tahab meile oma äh, väärtusi peale, peale suruda, ei arvesta meie traditsioonidega, selline lähenemine on lubamatu äh, Äh, Ban Ki-moon, ÜRO peasekretär on öelnud, et me peame säilitama igas kultuuris parima ja kahjuliku selja taha jätma ning selleks, et kahjulik selja taha jätta, tuleb väga selgelt välja öelda, et vägivald ei ole kultuuriliselt või traditsioonide või usundiga kunagi õigustatud meie ei suru kellelegi mingeid äh, mudeleid peale, meie kaitseme neid universaalseid väärtusi, mis on äh, kirjas ÜRO hartas, nii et, et me peaksime selle selgelt välja ütlema samuti on väga oluline, et me üritaksime muuta kultuurilisi hoiakuid ja toetaksime kõiki neid äh, teadlikkuse tõstmisi, äh, meetmeid, äh, naistele suurema võimu andmist, mida paljudes riikides kodanikeühiskond läbi viib ja peaksime tegema ka rohkem koostööd hariduse, ennetustegevusega seonduvate inimestega selleks, et me suudaksime need riskirühmad paremini kindlaks teha ja seda julma tava paremini ennetada. ning ma tahaksin Eh, tervitada seda nulltolerantsi kampaaniat, mille komisjon on käivitanud, ma loodan, et ka teised liituvad selle kampaaniaga. aitäh. aitäh. ja proua Kurmai. president, kolleegid president, volinik, kolleegid, hoolimata sellest, et üleilmselt on üha rohkem tunnustatud seda probleemi, samamoodi nagu on seda teinud ka rahvusvahelised organisatsioonid, on numbrid siiski õõnestavad. mitte ainult e-, väljaspool Euroopa Liitu, vaid ka Euroopa Liidu sees, sellepärast et rikutakse naiste ja tüdrukute kõige tähtsamat õigust inimõiguste peale, selle on see